Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, mis puudutab eh, inimõiguste ja demokraatia õigusriigi põhimõtte rikkumist ja kõigepealt me räägime inimõiguste olukorrast Krimmis ja eriti Krimmi tatarlaste seas. annan eh, kõigepealt arutelu autoritele sõna, esimesena saab sõna härra Pudikofer üheks minutiks. suur tänu teile, president, kallid kolleegid arvan, et oleks sobiv ja õigustatud parlament koostaks ühisresolutsiooni rõhutamaks äh, keerulist äh, inimõiguste olukorda okupeeritud Krimmis. eriti äh, Krimmi tatarlastel on raske, neid on taga kiusatud ja seda Venemaa sissetungist alates. Nende valitud esindajad Eh, ei saa oma vali-, kohustusi täita. nagu nad oleks seda pidanud tegema vastavalt Ukraina seadusega. põhimõtteliselt on Venemaa eh, pidevalt eh, jätkanud tatarlaste represseerimispoliitikat, sest sest äh, ne-, seda elanikkonna osa umbusaldatakse. on äärmiselt oluline, et Euroopa Parlament väljendaks oma solidaarsust nende vastu ning äh, mul on hea meel, et meil on võimalus seda kõike koos teha. järgmisena saab sõna proua Futiga. kaks aastat tagasi mitmerahvuseline Eh, esindajate rühm NATO parlamentaarsest esitusest eh, külastas, eh, külastas Kiievit ja nendega koos külastas Ukrainat ka proua Mogherini. see, need võttis vastu Janukovitš, Maidan oli veel mitu toimus mitu päeva hiljem, öösel olin ma Maidani väljakul, vaata, vaata, nägin barrikaade, vaatasin vaatasin inimeste nägusid, nägin äh, kohti, kus saiperid tulistasid esimesi ohvreid. rääkisin tavakodanikega, ma olen täiesti veendunud selles, et tavakodaniku soov oli see, mis otsustas, ähm, mis Ukrainas edasi hakkas juhtuma ning äh, tänu sellele hakkas Ukraina ka muutuma, hoolimata kõigest raskustest me oleme selle solidaarsuse neile võlgu, tahaksin teile meenutada ka eh, seda, et Krimmi annekteerimist meie ei tunnusta. Eh, ning eh, peame olema Krimmi vastu endiselt solidaarsed ja kui oma lähenemist muudame, oleks see meie poolt nõrkus, sellega seoses tahaksin ma paluda kõiki, et see resolutsioon võetaks vastu. järgmisena saab sõna Rapanseri. inimõiguste riik, rikkumist on Krimmis aina rohkem ja pärast äh, Vene okupatsiooni. paljud äh, krimmitatarlased on diskrimineerimise ohvriks langenud, sest nemad on okupatsiooni vastu, nad boikoteerisid ka äh, referendumit, mis toimus kuueteistkümnendal märtsis, see tähendab seda, et on toimunud äh, kadumisi, röövimisi, piinamisi ja äh, võimuesindajad keelduvad neid uurimast, need, kes ei soovi saada Vene kodanikeks, on endiselt diskrimineeritud, neid hoitakse eemal kohalikust poliitikast ja majanduselust. tatarlaste ajakirjanikud ei saa oma tööd teha, mõned, mitmed nende seast on sunnitud olnud Krimmist põgenema. me mõistame selle olukorra rangelt hukka. suur tänu, järgmisena saab sõna üheks minutiks härra Breda, suur tänu teile, proua president. sooviksin öelda, mul on, et mul on äärmiselt hea meel selle üle, et me siin lõpuks ometi arutame olukorda Krimmis. minu fraktsioon üritab juba viimased pool aastat eh, sisse viia Euroopa Parlamendi eh, arutelu Krimmi küsimustes ning eh, peab ütlema, et seni olid teised fraktsioonid sellele vastu, ainus fraktsioon, kes meid toetas, oli ECR ja seda kuni viimase kuuni põhjuseks äh, on meie kahepalgeline suhtumine Venemaasse ja Krimmi okupatsiooni. minu fraktsioon äh, palub, et me lähe, saadaks Moskvas ametliku delegatsiooni, leian, et äh, ei saa samas seda teha enne, kui äh, kõik meie kolleegid, kes on Kremli mustas nimekirjas äh,, ei ole sellest mustast nimekirjast maha võetud ja kuni äh, Venemaa äh, ei lahku Krimmist. suhete normaliseerimine on ainult siis võimalik, kui Venemaa äh, vastavalt käitub. proua Gonzales Penjas, palun. suur tänu teile, president. Krimmis näeme, kuidas geopoliitilised huvid äh, astuvad taas kord äh, inimeste huvidest ettepoole. me oleme väga mures elanike sotsiaalmajandusliku olukorra pärast ja seda blokaadiga pole võimalik äh, lahendada. sellega seoses leiame, et blokaad tuleb lõpetada, et inimesed, tavakodanikud aina rohkem ei kannataks. eriti oleme mures inimõiguste rikkumise pärast ning tatari kogukonna olukorra pärast, aga teiste äh, selliste vähemuste olukorra pärast ja nende olukord äh, tuleb, peab paranema, nende õigusi tuleb respekteerida. sellega seoses leiame, et äh, on vaja ÜRO poolt vahendatud läbirääkimisi, samuti tuleb luua tingimusi selleks, et ligi pääseksid ajakirjanikud ja humanitaarorganisatsioonid ning inimõiguste kaitseorganisatsioonid. on äärmiselt oluline, et nad peaks, saaksid tegutseda enne, kui konflikt lõpliku lahenduse leiab. suur tänu, viimasena äh, saab sõna härra Austrevitšus üheks minutiks. lugupeetud juhataja, kolleegid. Venemaa president eh, Vladimir Putin ütles eh, Saksa ajakirjale Bild eh, intervjuus, et natsionalistlik riigipööre kahe tuhande viieteistkümnendal aastal mõjut-, hirmutas miljoneid venelasi, kes elavad Krimmis, mida siis teha, me ei läinud sõtta, me ei tulistanud, keegi ei hukkunud tsitaadi lõpp. president Putin, te muudkui valetate kogu maailmale. Teie kui eh, väikeste roheliste viisakate mehikeste juhina olete vastutav selle eest, et eh, eh, keegi ei hukkuks Krimmis. lubage nimetada neid tatarlasi, kes on hukkunud. Richard Temetov, Timur Šemerdanov, Zerar Zinedinov, Islam Tšeparov, Jevdet Islamov Iskander Absalamov, Ruslan Geniev, Arlen Terehov ja see pole veel kõik. kolleegid, ärge äh, korrakem kahekümnenda sajandi vigu ja kutsugem asju õige nimega. aitäh, nüüd fraktsioonide nimel kõigepealt härra Plenkovitš, üks minut. aitäh meie resolutsioon toetab Ukraina selget valikut jätkata Euroopa teel ning juhib tähelepanu, rahvusvahelise üldsuse tähelepanu olulistele inimõiguste, olulistele inimõiguste rikkumistele illegaalselt annekteeritud Krimmis. toetame Krimmi tatar, tatarlasi põlisrahvana keda diskrimineeritakse sellepärast, et nad on okupeerivale võimule vastu. Euroopa Liit peab jätkama anneksiooni mittetunnustamist ning säilitama sanktsioonid Venemaa vastu, mis on sellega seotud. kui Venemaa võimud soovivad parandada oma suhteid Euroopa Liiduga, siis peaksid nad vabastama Krimmi ning äh, taastama Ukraina kontrolli nende territooriumi üle. on oluline, et äh, rahvusvahelised organisatsioonid, inimõiguste valitsusvälised organisatsioonid äh, saaksid juurdepääsu äh, Äh, inimestele, keda kinni peetakse ning seetõttu toetan Euroopa Nõukogu peasekretäri inimõiguste eriesindaja nimetamist ning toetan ka Gen-, Genfi pluss formaati ning Krimmi taastamist Ukraina koosseisus ning jõupingutus ning äh, ning Donbassi konflikti lahendamist äh, üheskoos, sest need probleemid on ühendatud. aitäh, härra Zani, üks minut aitäh! tahaksin parlamendi selgelt välja öelda, et kõik meie parlamendi poliitilised jõud soovivad näha Krimmi probleemide lahenemist. ning see, mis meil teha tuleb, on saavutada, et Putin lõpetaks need hirmuteod Krimmi inimeste vastu, sealhulgas Krimmi tatarlastest vähemuse vastu. pingutused, mida me näeme parlamendis meie solidaarsuse õõnestamiseks, praegu tegelikult aitavad Putinit. Nad on Putinile kingitus ning mis iganes meie ühtsust praegu õõnestab, mängib Putinile kätte ning seetõttu paluksin kõigil kolleegidel jätkata sanktsioonide toetamist Venemaa vastu ning mitte õõnestada neid sanktsioone, mis iganes põhjustel seda tehakse. Euroopa ühtsuse õõnestamine oleks siin suur viga. Äh, Dennis Macker, üks minut head kolleegid, kui te olete Krimmis kunagi käinud äh, selle õitsengu ajal, siis teate, et seal olid ilusad muuseumid, palju kultuure, mitmekesised traditsioonid. mina ise käisin seal paar kuud enne anneksiooni. Krimm on vahe, äh, Krimm on Musta mere juveel, ent sellest on nüüd saanud hirmu poolsaar. pärast ebaseaduslikku anneksiooni on Venemaa meetodeid hakatud seal rakendama ilma mingite südametunnistuspiinadeta ning me teame, mida see inimõiguste plaanis tähendab sisuliselt on, on seal olukord praegu niisugune, et ole, ole vait või me sulle näitame. dissidente kiusatakse taga, ajakirjanikke ja ukrainameelseid aktiviste, nendega võib teha mida iganes. ning äh, tatarlaste kogukondi survestatakse samuti. mošeed äh, on ebasoovitavad, inimesi röövitakse, tapetakse ilma mingi uurimiseta, ajalugu kordub ning rahvusvaheline üldsus hakkab praegu ärkama. meil kolleeg Kallas, üks minut. kiusab või nende sõnavabadust piirab, seisneb selles, et nad on äh, võimude suhtes väga kriitiliselt meelestatud. Äh, Ukraina, äh, Ukrainas selle referendumi toimumise ajal olid nemad kõige aktiivsemad tänavatel referendumi vastu protestimas kahe aasta jooksul mil krimm on olnud annekteeritud on krimmitatarlaste olukord järsult halvenenud nende telekanal suleti äh, nende äh, koolides ei saa äh, tatari keeles enam õppida nende töökohad kui sa vene keelt ei räägi kui sul seda kodakondsust ei ole siis tööd ei saa. need on ainult osad Äh, sellest nimekirjast kuidas neid kiusatakse aga tagakiusamisega tegelikult ei rikuta mitte ainult inimõigusi vaid seatakse ohtu ka kultuuripärandi säilimine seetõttu on venemaa kohus tagada et krimmitatarlased saaksid oma ajaloolisel kodumaal äh, inimväärselt elada ja oma kultuuripärandit säilitada aitäh äh, härra Stetina üks minut tänan sõna andmast, daamid ja härrad. õigus tatarikeelsele haridusele ja ukrainakeelsele haridusele ei ole tagatud Krimmis ning tatarlaste arv väheneb. sõnavabadus on ohustatud. Tatari meediaorganisatsioon on suletud kultuurilised ja sümboolsed tatari kultuuri elemendid, nende kasutamine on keelatud. me peaksime hukka mõistma ka selle, mida on tehtud tatari poliitiliste figuuridega, näiteks Mustafa Jamiliga, kes eh, pikka aega juba on rääkinud Venemaa okupatsioonist Krimmis. Mustafa eh, mõisteti Nõukogude Liidus seitsmekümnendal aastal juba vangi selle eest, et ta kritiseeris Tšehhi okupeerimist, minu riigi okupeerimist ning praegune olukord Krimmis, kus kohaldatakse Vene kriminaalkoodeksit, on vastuvõetamatu. seni, kuni Krimmi peetakse endiselt Ukraina territooriumiks, on krimmi tatarlastel vaja meie tuge. kolleeg Piri, üks minut kaks miljonit inimest Krimmis on praegu olukorras, kus oluliselt rikutakse nende inimõigusi. tatarlaste vähemus Krimmis, nagu kõik teised, kes on sõnaselgelt vastu astunud ebaseaduslikule Krimmi okupeerimisele ja anneksioonile, on sattunud tagakiusamise, äh, hirmutamise, vägivaldsete rünnete ja piinamiste ohvriks, ilma et võimud neid äh, juhtumeid uuriks. see tähendab, et sisuliselt puudub inimestel juurdepääs rahvusvahelistele organitele, äh, kelle poole Euroopa inimesed saavad pöörduda, kui nende õigusi rikutakse. me oleme solidaarsed krimmitatarlaste kogukonnaga ning kõigi ukrainlastega, kes on haavatavad sellepärast, et nad äh, avalikult toetavad Ukraina territoriaalset terviklikkust. ma kutsun üles Vene Föderatsiooni ning Vene võime Krimmist tagama ÜRO ja Euroopa Nõukogu OSCE ning teistele äh, ametiisikutele juurdepääsu selle Krimmi territooriumile. härra Tänuk, palun üks minut, suur tänu proua juhataja, pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt ebalegaalselt aastal kaks tuhat neliteist on tatarlaste kogukond ja Ukraina vähemus seal kannatanud oma põhivabaduste halvenemise all ja inimõiguste piiramise all tatarlaste põhimõtteline boikott äh, režiimi vastu kahe tuhande neljateistkümnenda aasta võltsreferendumi vastu on äh, ainult suurendanud ajaloolist viha tatarlaste ja Moskva vahel. see ulatub tagasi äh, Stalin, Stalini aegadesse tuhande üheksasaja neljakümnendatel aastatel, kui küüditati väga palju tatarlasi. nüüd on tatarlaste juhid välja saadetud, meediaväljaanded surve all ja, ja meeleavaldused keelatud ja järjest rohkem näeb vahistamisi. inimõiguste olukord on Krimmi poolsaarel sellega seoses väga murettekitav. ma mõistan üheselt hukka Venemaa Krimmi annekteerimise, mis legaalselt kuulub ikka veel Ukrainale ja de facto ametivõimud peavad kinni pidama inimõigustest ka tatarlastega tegeledes. rahvusvaheline üldsus, sealhulgas Euroopa Liit, hoiab kulli pilgul ähm, olukorda. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Sünadios suur tänu, äh, proua juhataja, Euroopa Liit on oma seisukohti väljendanud üksikute riikide ja nende ametivõimude osas, aga tegelikult äh, juhib tervet Euroopa Liitu üks riik, nimelt äh, Saksamaa. me oleme silmakirjatsejad kui äh, me räägime sellistest asjadest, nagu täna on äh, päevakorras, eriti kui me vaatame inimeste vabaduste piiramist. Istanbul, Istanbulis, Konstantinoopolis äh, inimesed ei saa tegeleda oma igapäevase igapäevaste toimetustega, sellele me tähelepanu ei pööra me lihtsalt ei märkagi seda enam, et Küpros on pideva okupatsiooni all. ja me ei pööra kindlasti piisavalt tähelepanu ka olukorrale teistes riikides, kes lubavad äh, pagulastel äh, suurtes äh, hulkades siseneda Euroopa Liitu. nüüd tatarlased on meil vaatevinkli all kakskümmend aastat on käinud protsess tatarlaste vahel ja pidevalt on hõõgunud konflikt Venemaaga ja ma arvan, et me peaksime kõik sellised asjad hukka mõistma. suur tänu ja nüüd siis vaba mikrofoni osa meil on ainult kaks minutit kahjuks vaba mikrofoni jaoks aega ja härra Pospišile esimesena. suur tänu, proua juhataja. mul on väga hea meel selle üle, et äh, täna on võimalik sellel teemal sõna võtta ja mainiksin seda, mida härra Šešina juba ütles. mina olen pärit äh, Tšehhimaalt ja mul on väga hea meel, et härra Mustafa Džamiljev tuhande üheksasaja kuuekümne kaheksandal aastal võttis sõna Tšehhoslovakkia okupatsiooni vastu ja et meil on täna võimalus kaitsta seda rahvast, kes kahekümnendal sajandil oli pideva rõhumise all Nõukogude Liidus ja keda täna rõhub Vene Föderatsioon. mul on väga hea meel, et me saame täna mõista hukka Venemaa ja kutsuda üles lõpetama tatarlaste rõhumine, nõuda seda, et inimõigustest peetakse kinni Tatari meedia on sattunud surve alla, neid hirmutatakse, kiusatakse taga, umbes kakskümmend tuhat tatarlast lahkus Krimmi poolsaarelt eelmisel aastal tänu sellele survele, nad lahkusid sealt selle ja läksid üle Ukraina poolele. tatarlased jällegi on sunnitud oma kodudest lahkuma, sellist asja ei tohi lubada, tuleb Venemaale, Venemaad survestada ja kogu aeg teema üles võtta nendega järgmine kõneleja, palun. suur tänu, härra proua juhataja, mul on väga hea meel, et täna siin Strasbourgis me räägime krimmitatarlastest. see väike rahvas ja nende olukord on tegelikult otsene tulemus Venemaa Krimmi annekteerimisele tegelikult need asjad sõltuvad ju ka meie otsustest. eile me siin rääkisime Euroopa Ülemkogu kohtumisest ja Euroopa Ülemkogu esimehe avalduses ei mainitudki Krimmi, ei mainitud Minski kokkulepet, ei mainitud seda väga tõsist ohtu, mida Venemaa endast kujutab. ja lõpetuseks mitte poole sõnagagi ei mainitud äh, Nord Stream kahte. see projekt tegelikult äh, lämmatab meie sanktsioonide mõju. see näitab lihtsalt seda, et me ei ole piisavalt tugevalt reak-, reageerinud. sõna saab nüüd proua volinik, kellelgi on protseduuriline küsimus, härra Pütikofer, palun. proua juhataja, ma palusin samuti reageerida, võimalust reageerida ühele isiklikule rünnakule ja ma paluksin, et te paneksite selle kirja. mina tervitasin oma sõnu, sõnavõtus seda, et kuus poliitilist gruppi tulid kokku selleks, et, fraktsiooni vabandust, et panna kokku ühisresolutsioon ja see tõsiasi näitas seda, et äh, meie koda on ühtne ja seega on kahetsusväärne, et härra Preda äh, kasutas, olles ise kaasautor oma kõneaega selleks, et rünnata teisi kolleege, sealhulgas ka mind. ta ütles, et need, kes ei toetanud Rahvapartei ettepanekuid varem, näitavad üles ähm, kahetimõistetavat äh, suhtumist äh, Venemaa Krimmi okupatsioonile. minu meelest see on äh, vale, solvav, ebaõiglane ja lõhe, lõhesid loov ja ma olen sellistele süüdistustele selgelt vastu. millisele kodukorrale te võtsite, kodukorrapunktile võtsite sõna sada kuuskümmend neli, panime kirja, proua volinik, teil on nüüd sõna proua juhataja, austatud ähm, parlamendisaadikud, nüüd on möödunud peaaegu kaks aastat sellest, kui ebaseaduslikult äh, Vene Föderatsioon äh, annekteeris Krimmi Sevastoopoli ja Euroopa Liit on selle mõistnud hukka ja ei tunnusta seda. lisaks sellele, et tegemist on rahvusvahelise õiguse ränga rikkumisega, on äh, illegaalne okupatsioon inimõiguste olukorda oluliselt halvendanud seal viibivate kodanike põhiõigusi ja põhivabadusi on pidevalt piiratud ja see on kahjuks praegu äh, poolsaarel valitseva väga heaks äh, näiteks. tekitatud on äh, juriidiline mm, ebakindlus ja diskrimineerimine, Venemaa surub peale kodakondsust, ei arvestata Ukraina territoriaalse ühtekuuluvusega ja inimesed, kes selle eest võitlevad, maksavad väga kõrget hinda selle eest. Sebastopolis toimunud äh, avalikud äh, toimuma pidanud avalikud sündmused neljakümne neljanda aasta küüdistamiste mälestuseks on äh, keelatud. Krimmi tatarlased on eriti võetud sihikule, nende aktivistid on kohtusse kaevatud Äh, inimeste kadumine, piinamine, tapmine, äh, need lood kõik on jäänud äh, uurimata. kõrge esindaja Mogherini rääkis nendest asjadest, kui ta kohtus Krimmi tatarlaste esindajatega novembris kaks tuhat viisteist ma tahaksin rõhutada ka seda, et Euroopa Liit on väga mures sellepärast, et vahistatud on ja süüdi mõistetud ähm, Äh, Oleg Sentsov ja Aleksandr Koltšenko, nende juhtumid on, äh, ei ole kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Euroopa Liit nõuab nende kohest äh, vabastamist ja Ukrainasse tagasisaatmist. Euroopa Liit on lisaks sellele pidevalt nõudnud täielikku ja piiramata juurdepääsu rahvusvahelistele humanitaarõiguse, humanitaarorganisatsioonidele terves Krimmi piirkonnas me hindame kõrgelt neid lähetusi, mis on olnud võimalikud seni. näiteks äh, Nils Musniksi külaskäik äh, Euroopa Nõukogu Strasbourgist äh, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimunud äh, kohtumised ja lisaks äh, siis äh, humanitaartegevus. me toetame ÜRO ja USA jõupingutusi, autonoomsete institutsioonide jõupingutusi, kellele on seni keelatud juurdepääs äh, pool saarele, kuid kes on dokumenteerinud erinevatele allikatele viidates, et inimõiguste rikkumised on räiged Strasbourgi Euroopa Nõukogu äh, peasekretäride poolt, äh, peasekretäri poolt äh, eelmisel nädalal välja saadetud missioon loodetavasti aitab kaasa inimõiguste olukorra paranemisele Krimmis. suur tänu, proua volinik! kolleegid, ma olen saanud seitse resolutsiooni eelnõu selle arutelu lõpuks. arutelu on selle